zum Tagesordnungspunkt. nii, läheme nüüd päevakorrapunkti number kolmteist juurde. härra Danchon, palun, teil on sõna. Merci, monsieur le president euh.... tänan teid, härra esimees T. raport, mida me pidime täna hääletama, mis oli siis Tarandi raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, rolli kohta ilmastikust tingitud kriiside ja loodusõnnetuste olukorras. tundub, et äh, selle raporti osas äh, toimuvad veel äh, läbirääkimised teatud muudatusettepanekute osas, nii et ma teeksin ettepaneku, et me selle hääletamise lükkaksime edasi. keegi soovib selle kohta sõna, ütleb härra esimees mikrofonita. Well, actually, it's true. jah, tõsi on see, mida härra Danjan ütles, et me jäime natukene hiljaks dokumentide ettevalmistamisega pikkade läbirääkimiste tõttu. tavaliselt ma toetan väga seda, et me peaksime oma ajakavast kinni, sest minu arvates mitte alati me ei liigu edasi liiga kiiresti. aga seekord andke mulle lihtsalt kaks sekundit äh, selleks, et järele mõelda. ma arvan, et edasilükkumine aitaks ka Rahvaparteil võimaluse tulla ka meie esialgse versiooni, rohkem nõustuda meie esialgse versiooniga, aitäh! was die EVP machen wird, kann ich mida F Rahvapartei teeb, seda ma esimehena ei tohi teile öelda aga ma saan aru, et kõik on sellega nõus, nii et äh, lükkame selle päevakorrapunkti siis edasi. suur tänu! nüüd tuleme me Tšernakuu raporti juurde, mis puudutab raha. proua Tšernakuu, kas te olete kohal? kas keegi asendab proua Tšernakuud? kes ähm, asendab proua Tšernakuud. proua Tšernakuu jääb natukene hiljaks, ma teeks ettepaneku, et äh, hääletame siis kõigepealt Brandneri raportit. olete te nõus? hästi, proua Brandner, on teil veel midagi lisada? ei, aitäh. ja alustame muudatusettepanekuga seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks seitse poolt, kas me võime kuni kompromissettepanekuni kõik koos hääletada, küsib äh, härra äh, esimees raportööri, nii et seitse kuni kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek äh, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, ei vabandust, see langeb ära. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. elektrooniline hääletus äh, kogu kunstiteose üle. kas ma olen, ma olen, ma olen, ma olen, ma olen zwei Minuten. Äh, ja, mal Schluss. Der Bericht ist angenommen worden mit 7 raport on vastu võetud, viiskümmend seitse häält poolt, kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne proua Brandnerile! nii, läheme tagasi päevakorrapunkti number kolmteist juurde So, Frau Giannaku ist da, wir können also loslegen. proua Giannaku on kohal, nii et võime alustada. proua Giannaku, kas te soovite midagi öelda, enne kui me asume hääletama? soovite te midagi öelda? Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι στην τροπολογία 4 έχει... Muudatusettepanek neli siin paluti osalist, osade kaupa hääletust, see minule probleemi ei tekita, sest äh, on neli äh, kompromissmuudatusettepanekut ja kaks suulist muudatusettepanekut, aitäh! suur tänu! siis lähevad need asjad kähku, kes on kompromissettepaneku üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmises kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek, vabandust, muudatusettepanek seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kaksteist oli see Dann für. Ja, für. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. kuusteist äh, neljakümne viie vastu, vastu võetud. ei, vabandust, siiski tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kes on raporti poolt äh, üleüldiselt elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. raport on viiekümne üheksa poolthäälega vastu võetud, neli häält vastu, üks erapooletu. palju õnne just niimoodi tulebki raporteid ette valmistada. järgmiseks päevakorrapunkt number kuusteist. raportööriks on proua Kristiina Ojuland, me räägime siin Magnitski juhtumist, tegemist on soovitusega nõukogule. proua Ojuland, kas te soovite midagi öelda enne hääletust? enne kui me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 jah, suur tänu, härra esimees, kes eile olid arutelul kohal, kui me rääkisime muudatusettepanekuid, sai aru, et meil oli üks probleem selle raportiga, nimelt muudatusettepanek kümme ja see muudatus ja see sõnastus, mille ma olin ette pannud, meil oli väga huvitav arutelu härra Olionsiga ja ka sotsiaaldemokraatide äh, nõunikuga, et me võime kompromissettepanekuga nõustuda, nii et äh, ma tegingi sellepärast suulise muudatusettepaneku. ja see on nüüd niimoodi, kutsub üles äh, nõukogu olla aktiivne uurida inimõiguste rikkumisi, sellepärast et tõendid on olemas ja allikad on usaldusväärsed ja ja tuleb sarnaseid äh, piiravaid meetmeid kasutada tõesti ainult viimase võimalusena. tundub, et äh, me hääletame nüüd uue sõnastuse üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist kahes osas, kes on esimese osa poolt, vastu erapooletu vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus äh, soovituse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuuskümmend kaks poolthäält, kaks vastuhäält, üks erapooletu, vastu võetud. palju õnne, proua Ujuland! ja nüüd päevakorrapunkt number seitseteist, Euroopa Liidu ning Kolumbia ja Peruu vaheline kaubandusleping. meil on ainult üks äh, muudatusettepanek äh, proua Lunatšekilt kes on muudatusettepaneku üks poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kes on arvamuse poolt muudetud kujul, elektrooniline hääletus nimelt? hääletus on lõppenud viiskümmend neli poolt, üheksa vastu, üks erapooletu, vastu võetud. palju õnne, härra Salafranca! So, wir kommen nun. nii, nüüd päevakorrapunkt number kaheksateist, digitaalse vabaduse strateegia Euroopa Liidu välispoliitikas proua Šake. palun, härra Sivitš. Äh, härra esimees, enne kui me alustame raportööri ärakuulamist, tahaksin äh, oma üllatust avaldada, sest meil ei olnud siiamaani mitte mingit võimalust seda küsimust arutada ja täna on meil võimalus ainult ära kuulata äh, Äh, lugupeetud raportöör, me oleme väga palju arutanud seda küsimust ja meil ei olnud võimalust äh, fraktsioonide nimel oma arvamust esitada. ja ma saan aru, et meil ei ole aega aga ausalt öeldes, kui ühel päeval me avastame, et uus suursaadik tapetakse ära mingi internetifilmi pärast, siis me ül-, oleme üllatunud, et kuidas internet on meie igapäevaelus nii tähtsaks muutunud, nii et tõesti, palun äh, pöörake, palun leidkem natukene aega, et rääkida tõsiselt ka sellest, millist tähtsat rolli räägib praegusel hetkel internet meie elus ja kuidas see muudab ja mõjutab meie välispoliitikat kallis kolleeg, kuna me ei hääletanud äh, selle raporti üle, siis, Tarandi raporti üle, siis meil on tõesti natukene rohkem aega seda küsimust täna arutada. ja olete nõus? me võitsime praegu aega sellepärast, et me ei ära, hääletanud härra Tarandi raporti üle, nii et me võitsime põhimõtteliselt pool tundi. nii et me oleme pool tundi ajast ees, seda aega võime kasutada praeguseks aruteluks hästi. proua Šake. tehke palun lühidalt selleks, et härra Sivitšil oleks pärast palju aega. Your president um,. I am very glad we do have an opportunity aitäh, ähm, esimees, mul on väga hea meel, et meil on palju aega, et äh, seda esimest ähm, raporti eelarvet arutada, see on siis äh, digitaal, äh, digitaalse vabaduse strateegia Euroopa Liidu välispoliitikas samal ajal äh, on tehtud ka samasugune paralleelne raport, äh, mis äh, puudutab küberjulgeolekut, mida koostatakse praegu SEDE komitees, komisjonis, vabandust. härra esimees, äkki te saaksite oma mikrofoni välja lülitada, ütleb raportöör ning äh, seega kindlasti te näete, et selle raporti äh, rõhupunktid on rohkem teistel aspektidel meie välistegevuses, nagu näiteks kaubandus, inimõigused ähm, ning ähm, laienemine ning ähm, arengud. ning äh, see eelnõu, mida te näete siin praegu, üritab pingutada selle nimel, et koos variraportitega välja töötada parimad tavad ning ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, samuti ma tahaksin kaitsta kõiki äh, sidusrühmasid, kodanikuühiskonda ning ka teisi, kes on pidanud uute äh, uute väljakutsetega silmitsi olema, äh, kaasa arvatud sellised riigid nagu Bahrein, Valgevene, Hiina ning teised ning see strateegia üritab äh, vaadata mõninga, nüüd mõningaid ähm, võimalusi ning samuti väljakutseid, mis meil Euroopa Liidus praegu on, arvestades seda, milline on uute tehnoloogiate roll praegu, ähm, infotehnoloogia on hakanud inimeste igapäevaelus väga suurt rolli mängima ning äh, me esitame siin mitmeid äh, soovitusi, väga konkreetseid soovitusi strateegia jaoks, millisel moel on võimalik uusi tehnoloogiaid ning äh, infotehnoloogiat meie välistegevusse süvalaiendada. alustame nüüd positiivsest. tehnoloogilised arengud on kõikjal maailmas inimestel võimaldanud seda, et nad on, saavad informatsioonile vabamalt ligi, nad saavad ennast paremini väljendada, see on vab-, parandanud ka meie ajakirjanduse vabandust ning ning andnud meile märku inimõiguste rikkumistest, sellepärast et ähm, neid rikkumisi on võimalik olnud dokumenteerida, interneti panna. ning ähm, inimõiguste jaoks on väga oluline digitaaltehnoloogia ning samuti majand-, tehnoloogia areng on väga olulist rolli mänginud, tehnoloogiaid kasutatakse aina rohkem selleks, et, ähm, et luua ka et kolmandates riikides kaubandusse sekkuda, me näeme väga palju ka seda, kuidas massiliselt ähm, kasutatakse tsensuuri, jälitatakse inimesi, jälgitakse nende email'e e, emaile ning äh, seda infot, mida nad vahetavad info, interneti kaugu, kaudu ning seega on väga oluline, et me märkaksime seda, milline olulisus on tehnoloogiatel ning internetiühendusel inimõigusi silmas pidades ning me peaksime tegema nii, et äh, infotehnoloogiat oleks võimalik para-, kasutada paremini ära äh, kultuurilistel ning majandusliku heaolu parandamise eesmärkidel, mitte inimeste hirmutamiseks. Te näete, et siin raportis on mitmeid erinevaid peatükke, mis äh, kajastavad inimõigusi, kaubandust, internetipõhist äh, kaubandust, mis on samuti meie digitaalagendas väga tähtsal kohal ning siin on väga konkreetsed äh, soovitused selles osas, mida me peaksime tegema, et, äh, et meil oleks õige tasakaal näiteks ähm, kaubanduses on praegu veel väga palju tehnoloogiaid, mida eksporditakse Euroopa Liidust nendesse riikidesse, kus ei ole tegelikult ähm, õigusriiki või õigeid seadustikke ning äh, kuidas me saame teada, ning väga sageli juhtub niimoodi, et neid ähm, äh, Neid tehnoloogiaid kasutatakse õigel moel, et äh, neid ei kasutataks ähm, äh, inimeste vastu, seega me peaksime tegema rohkem koostööd nende sellel alal ning äh, rõhutama ka sotsiaalset, äh, ettevõtete sotsiaalset vastutuse aspekti ning ähm, nii edasi. samuti on see oluline ka meie kaubanduslepete puhul, tehnoloogiad ähm, mängivad seal väga suurt rolli. ehk siis interneti haldamine. praeguseni on internet äh, orgaaniliselt äh, arenenud ning reegleid eriti palju ei ole, ähm, mingeid seadustikke ei ole ning see on viinud olukorrani, mida praegu äh, nimetatakse nagu multi huvirühmade ühiskond. on tarbijad, kasutajad ning haldamine, kõik nad teevad koostööd selleks, et internet muutuks turukohaks ning samal ajal on mõningaid äh, rahvusvahelisi platvorme ÜRO-s näiteks, interneti haldamise foorum näiteks, äh, parlament on äh, siiani saatnud sinna väga palju delegatsioone ja jätkab seda ka edaspidi ning selles foorumil arutatakse väga palju olulisi, olulisi teemasid. näiteks massiline tsensuuri kasutamine ning inimeste, kodanike kontrollimine interneti äh, abil ja nii edasi ning me peaksime sellised arengud ähm, tõkestama ning meil on siin raportis väga konkreetsed ettepanekud sellel alal ning ähm, arvestades seda, et meil on aega täna laiapõhjaliseks aruteluks, äh, lõpetaksin mina praegu oma sõnavõtu ning enne kui ma lõpetan, tahaksin öelda, et äh, meie Euroopa Parlamendi liikmed andmetel eh, meil on väga suur roll praegusel hetkel, meil on suur võimalus eh, kujundada välja eh, digitaalsete vabaduste strateegia Euroopa Liidu välistegevuses ning seetõttu on vaja, et me ehm, otsiksime rohkem informatsiooni selle kohta, mis, mis, millist rolli tehnoloogia mängib meie tänapäeva maailmas ning me peaksime sellest rohkem teadlikud olema. nii et kui teil on muudatusettepanekuid, et muuta seda raportit paremaks, siis ma ootan neid, kuid erinevate sidusrühmade vahel on olnud väga tihe koostöö ning samuti on mul olnud hea koostöö ka variraportööridega, nii et ma loodan, et see ka jätkub et ka äh, kaubandusvolinikuga ning samas, et paralleelselt ka digitaalagendat äh, saaksime arvesse võtta niimoodi, et meil oleks tehnoloogia integreeritud äh, kõikidesse aspektidesse, nimelt laienemisse, välistegevusse ning kaubandusse, aitäh! suur tänu selle ülevaate eest, kõigepealt saab sõna härra Sievitš, tõesti, härra Sievitš saab nüüd sõna Dziękuję bardzo. E, chcę wyrazić najpierw e, podziw dla e, skuteczności. aitäh, esimees. ennekõike kindlasti tahaksin tunnustada seda raportööri tõhust esimees samuti näitas, et ta tõepoolest et esimehel on parlamendis siin väga oluline äh, roll ning ma tahaksin teda tänada selle eest, siis ma tänan esimeest tema reageeringu eest minu küsimusele. ning äh, seda ma just tahtsingi siin rõhutada. me näeme, kuidas internet on muutumas meie igapäevaelu lahutamatuks osaks, tegemist ei ole enam mingisuguse valikuga või millegi imeliku äh, välise asjaga või millegi võõra asjaga, tegemist on meie eh, poliitilise reaalsusega, kõik eh, kodaniku elus käib läbi interneti ning see võib ka probleemiks osutuda. tegemist on praegu toimuvate eh, arengutega, mis toimub nii ehk naa, mitte meie vabal valikul. me näeme, et Araabia riikide demonstrandid on kasutanud internetti samuti režiimi vastu võitlemiseks ning see on ka infotehnoloogia, äh, infotehnoloogia on siin suurt rolli mänginud. ning me näeme kõike ähm, nagu filmis, inimesed lasevad ennast õhku, ähm, enesetapud ähm, internetis, me saame neid kõiki jälgida ning me peaksime praegu panema alguse sellisele arutelule, kuhu, kuhumaani me peaksime reguleerima internetivabandust, millised on kulud ning samuti, kes peab reguleerima tegelikult internetivabadust. sellepärast, et akta puhul me nägime väga selgelt, et inimesed osalevad äh, Äh, avalikkuses, äh, avalikus elus, nad tulevad tänavatele ning me peame nende osalust arvesse võtma. ei ole olemas mingit ähm, normeerimist, äh, mis puudutavad ainult kaubandussektorit, tehnilist, tegemist on miljardite inimestega, kes on oma eluga äh, sellesse reaalsusesse justkui imbunud. tuletagem nüüd meelde siin kaubandusleppeid, siis me üritasime piirata internetivabandust või on püür-, üritatud seda teha, on antud võimalus äh, ettevõtetel sellisele vabadusele piiranguid panna ma tunnustan seda tööd, mida on teinud raportöör, töö on olnud väga suur selleks, et ähm, meid kõiki panna mõtlema antud teemade üle. see töö, ma loodan, et ta ei lähe tühja, et seda võetakse arvesse, et seda mõistetaks ning äh, et me jõuaksime õigete otsusteni tänu sellele Äh, tööle ja eriti selles osas, mis puudutab äh, vabaduste piiramist või piirangute panemist. minu fraktsioonis on äh, tehtud mõningaid märkusi selle kohta. tegemist on inimõigustega siin selles neljandas peatükis, seega on iseenesestmõistetav, et inimõigused peavad olema esimesel kohal, tegemist on väga olulise lähenemisega äh, me peame mõtlema selle peale, kes äh, uusi tehnoloogiaid küberruumi paiskab. me peaksime tegema äh, hindamise, milline mõju on uutel tehnoloogiatel inimõigustele, sest äh, uued tehnoloogiad võimaldavad meil jälgida kirjavahetust, Äh, siis vaadata, kus inimene asub parasjagu, seda saab siis politsei teha ning seega on meil kohustus äh, teada täpselt, mida äh, inimeste jaoks tähendab uute tehnoloogiate kasutamine. lõige kolmkümmend kaks, kus räägitakse probleemist, et seda Äh, tuleb äh, süvalaiendada kõikides Euroopa Liidu programmides, eriti mis puudutab Euroopa Liidu naabruspoliitikat. ning me peaksime äh, täpselt paika panema, millistes aspektides me tahame süvalaiendada, milliseid otsuseid me teeme, siis on mul veel üks märkus. meie rõhutame muudatusettepaneku korras, et me peame teadma, et internetikasutajad on isikud, kes on meie mm, lähedased või naabrid, me, me peame nendega dialoogi pidama. me oleme nagu üheksateistkümnenda sajandi lõpus praegu, kus äh, kõik olid äh, maanteetranspordi puhul rahul sellega, et nad saavad ühest äh, linnast teise minna ning siis oli vaja hakata kohaldama äh, reegleid selle kohta, sellepärast et tee peal toimusid ähm, näiteks kallaletungid või mingid vahejuhtumid, kuid nende reeglite paikapanemine andis inimestele võimaluse siis vabalt liigelda ning ähm, praegu Äh, on see ka meie äh, väliskomisjonis olulisel äh, kohal. Introduce computers, portable computers in a, uh, the ma mõelge selle peale, mida tähendab, mida tähendab sülearvutite jagamine elanikkonnale näiteks mägedes, sellistes piirkondades, kus elanikkonda kiusatakse tagasi mina äh, avaldasin meelt nädal tagasi miljoni teise portugallasega Euroopa Liidu totaka majanduspoliitika vastu, mis hävitavad meie majandust. ma ei kahtle hetkegi interneti tähtsuses. seda äh, meeleavaldused ei organiseerinud poliitilised parteid, äh, vaid seda korraldasid kodanikud interneti abil. ma arvan, et on tõesti äh, väga võimas relv. see on nagu teedeehitus üheksateistkümnendal sajandil või elektri, eh, elektrivõrgud. see pannab valitsuse rahva kätte, siin on meil vaja Euroopa Liitu, see liikmesriigid üksi ei saa sellega tegeleda meil on vaja Euroopa Liidu tasandil juhtimist ning Euroopa Liit peab suutma sellise valitsuse sisse viia. meil on siin väga olulisi elemente, eriti mainitakse siin äh, näiteks äh, korporatiivne vastutus ettevõtetele ning äh, erinevad tegevused, mis aitaksid ära hoida kuritegelikud tegevused, näiteks äh, äh, terrorismi või äh, laste või vanurite kuritarvitamine. Mm. ma ei arva, et sellepärast diplomaatid, see dip-, just just sellepärast diplomaatid mõrvati. Need mõrvati erinevatel põhjustel, erinevatel ajahetkedel demagoogilistel põhjustel köeti äh, äh, rahvamassid nende äh, vastu üles. lõpetuseks ma sooviksin öelda, et igasugune Euroopa Liidu strateegia, eriti puudutab see välispoliitikat, vajab olema eelkõige aktiivne Äh, ei pea olema, see ei tähenda ainult seda, kes peab kaitsma neid, keda valitsus taga kiusavad, vaid äh, see tähendab seda, et äh, et tuleb ellu viia aktiivset poliitikat, tagakiusamist ära hoida ja et meedia jõuaks kõikideni, et tehnoloogia, mis aitaks vabadust, sõnavabadust kaitsta, jõuaks kõikideni Euroopa Liidul on vaja seda peale interneti juhtimise, mis äh, ühtlasi äh, tähendab ka intellektuaalsete, äh, intellektuaalse omandi kaitset. vastasel korral meie kultuuriloojad, loomeinimesed on, jäävad väga hätta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 samas ütles raportöör väga õigesti, eh, kui eh, oluliselt mõjutab digitaalsed, mõjutavad digitaalsed vabadused inimõigusi, kuidas nad aitavad neid, kes inimõigusi kaitsevad. kuidas nad kaitsevad inimõigusi küberruumis, kuidas kaitstakse meediavabadust küberruumis. me oleme kuulnud väga paljudest eh, näidetest äh, komisjoni koosolekul täiskogudel, mis on tõestanud, et äh, teatud riikides, kus äh, on probleeme demokraatlike protsesside läbiviimisel, ei võinud progressiivset ajalehte avaldada, kuid avaldati siiski internetis välismaal ning see jõudis niimoodi vähemalt osani neist, kes soovisid seda lugeda. ning lubage mainida Facebooki erilist rolli, kui, mis oli siis Araabia kevade käivitamise oluline osapool. Need, kes soovisid eh, Egiptuses muutusi, eh, korraldasid Äh, organiseerisid oma tegevuse äh, Facebookis. Asman Mashov, kes oli üks äh, Sahharovi auhinna laureaat, tema korraldas ülestõusu Egiptuses Facebooki abil. see näitab, kui oluline on internet, kui olulised on uued tehnoloogiaid, sest öö, ilma selleta poleks äh, sellised sündmused äh, Tuneesias ja Egiptuses. see võimaldab ka virtuaalse võrgustiku luua neist, kes kaitsevad inimõigusi, kes soovivad äh, enda jaoks olulisi ideid levitada ning veel üks küsimus internetiteenuse osutajad on ettevõtted. parlamendis käib paralleelselt praegu arutelu eh, ettevõtete korporatiivse vastutuse kohta ja kuidas seda kõige paremini teha sellistes tundlikes küsimustes, nagu seda on internet kuidas äh, nad saaks, äh, neid saaks nõuda vastutust, samuti on, on äh, ju ka ähvardusprobleem, ähvarduste probleem olemas, nagu mainis seda proua Gomes. muidu on ohud, mis on seotud laps, lapspornograafiaga, samuti organiseeritud kuritegevusega. nii et kuidas saavutada maksimaalset vabadust mis äh, valdkondades, kus äh, on see vajalik, teisest küljest, kuidas sisse viia sellised reeglid, mis aitaks korrigeerida informatsiooni. kui, kui sellel äh, informatsioonil on negatiivne mõju ühiskonnale. aitäh! suur tänu! ma tahaksin teha paar lühikest äh, märkust. ma arvan, et me peaksime mõtlema ka selle peale, mis viimastel päevadel on toimunud ja ma ei tea, kuidas saavutada tasakaalu. meie jaoks on sõnavabadus väga otsustav meede. Interneti peab olema võimalik kasutada ka nendes riikides, kus arvamusevabadus on piiratud. see on väga tähtis. ja et nüüd välja töötada definitsiooni, kus öeldakse, et teatud äh, juhtudel on võimalik juurdepääsu võimalik piirata, see võib tähendada seda, et teatud režiimid hakkavad äh, olukorda ära kasutama ja internetti piirama. väga tähtis äh, mõjuvõim internetil ongi just sellepärast, et ka äh, diktatuuridel ei ole võimalik seda piirata, sest see levib üle piiride. interneti puhul on siis äh, arvamusevabadus, kuid see ei tohi endaga kaasa tuua äh, seda, et paar idiooti kasutavad internetti selleks, et kogu maailm põlema panna ja teadlikult provotseerida et tehakse midagi, mida nimetatakse kunstiteoseks, aga nad ei ole tegelikult loonud kunsti, vaid nad lihtsalt soovivad äh, õhutada viha ja vaenu erinevate äh, usurühmade ja erinevate inimeste vahel. nii et nüüd tuleb mõelda, kuidas seda kõike defineerida, seda niimoodi, et et see vastaks rahvusvahelisele õigusele ja kehtiks kogu maailmas ja mul ei ole mitte mingit vastust sellele küsimusele. me küll mõtlesime, et mida võiks teha. nagu ikka, kui midagi uuesti luuakse, siis on sellel nii häid külgi kui ka halbu külgi ja nüüd tuleb mõelda, et kuidas need asjad uuesti tasakaalu saada. ma ei tea, kas äh, meil siin arutelude käigus midagi pähe torkab aga mulle tõesti tundub, et me ei tohiks siin lihtsalt ruttu-ruttu seda raportit äh, vastu võtta, vaid me peaksime ekspertidega koos maha istuma. mitte just tehniliste ekspertidega, vaid inimestega, kes äh, äh, kes oskavad meile anda nõu selle kohta, kuidas juriidilisi külgi väärtustega äh, siduda ja sellepärast, härra Sivitš, teil on õigus, me peaksime leidma rohkem aega selleks, et seda küsimust arutada, sest jah, tõesti, me näeme sellel aastal, see Muhamedi film äh, on äh, selgelt toonud silme ette selle, et internet on tähtis välispoliitiline meede ja seepärast tõesti Äh, õiendage meiega võimalikult palju, et me oma tööd korralikult teeksime. suur tänu, proua raportöör! Thank you very much, Chairman and I aitäh, esimees, ma väga hindan äh, teie sõnu selle kohta, kui oluline on meie jaoks äh, sõnavabadus, samas peaksime me olema väga tähelepanelikud, et need viimased intsidendid ei ohustaks meie laiemat arutelu. ning nende jaoks, kes tahaksid rohkem informatsiooni saada, siis äh, ma juhin nende tähelepanu sellele, et meil on olnud juba kolm mõttekoda Ahvetis, mis on tegelenud inimõigustega, kaubandusega ning diplomaatia teemadega, äh, samuti video, nende sündmuste videod või siis vähemalt äh, trans-, transkriptsioonid on äh, kättesaadavad. ning ähm, äh, inimesed panustavad ähm, sellesse arutellu oma kogemustega, nad on olnud eksperdid ja nii edasi, seega ma tänan kõiki, kes arutelisi, selles arutelus osalesid ning tahaksin vastata paari sõnaga kommentaaridega. meie võimalus praeguses seisus on see, et me saaksime vaadata, millised poliitikad on olulised ning kuidas me saaksime süva laiendada uusi äh, tehnoloogiaid kõikidesse oma välistegevuse mõõtmetesse ning kuidas äh, ÜRO äh, inimõiguste eriesindaja saaksid kasutada infotehnoloogiaid inimõiguste kaitseks ning vaadata, et neid ei kohustataks ning me saaksime luua sellise si-, sidusama äh, strateegia ning äh, komisjon ning ka proua Ashton äh, on juba ettepanekuid teinud, kuid neid saab, seda strateegiat saab kindlasti ka ähm, parandada. mõjuhinnang on äärmiselt oluline, millised on meie infotehnoloogiad praegusel hetkel, samuti aga kontekst, ähm, kust infotehnoloogiat kasutatakse, Facebook näiteks on selline platvorm ning me teeme ka teisi sotsiaalmeedia vahendeid, teenuseid. Need on olulised äh, platvormid, kus inimesed saavad äh, kokku saada ning infot vahetada e. Egüp-, Egiptuses ähm, oli see platvormiks, mis aitas aktivist äh, ning samuti aitas Süüria aktivistidel Facebooki ähm, kaudu oma infot levitada inimestele. Facebooki siis hakati piirama ka ähm, selliste mm, piiravate vahenditega, et tsensuuri kasutada. ning me peaksime võtma arvesse, et tehnoloogia ning strateegia oleks õisel, õiges tasakaalus, et meil oleks vaba ja avatud internet, vaba kaubandus, tehnoloogilist tehnoloogiavahendiga. massiline tsensuur ähm, Hiinas valmistab meile väga palju äh, muret, sellepärast et see ei takista mitte ainult kaubanduse arengut, vaid ka äh, on ohuks inimõigustele ning see on väga oluline aspekt. mis puutub arengupoliitikat, äh, nagu proua Gomes mainis, siis tõesti, meil on siin väga palju võimalusi, kuidas inimesed saaksid oma kätte saa-, oma kätte väga odavaid tahvelarvuteid, mille abil nad saaksid ka ka infole paremini ligi, ehm, see samuti sellised teemad nagu eh, seksuaal- ning reproduktiivtervis ning naiste õigused ning eh, samuti eh, ka siis e-valimised. Ehm, interneti haldamine, siin me peame olema ettevaatlikud, et me ei reguleeriks üle ning meie kogemus näitab seda, et äh, me peame tegema seda koostöös ettevõtetega, me ei saa ise seda teha, samuti peame silmas pidama seda, et meil ei ole alati vaja uusi seadusi või uusi õige, õigusakte, mul on väga hea meel seda ka ütelda, sest teinekord on meil neid õigusakte liiga palju me saame nii kasutada ning peaksime kasutama neid õigusakte, mis meil on juba kasutusel eh, inimõiguste alal, eh, läbipaistvuse alal ning samuti ka mm, eh, aruandluskohustuse alal ning äh, nende, neid me saaksime siis ära kasutada. nii et äh, meil jätkub avatud arutelu nii variraportööridega kui ka teiste liikmetega, kes tahavad oma panust äh, anda sellesse raportisse, samuti aga tarbijatega, teiste sidusrühmadega, ettevõtetega, nii nagu me oleme seda juba siiamaani väga koostöö alt, valmilt teinud ning küberjulgeolek ning küberkaitse on härra Kelami raportis kajastatud, mida praegu arutatakse sede komisjonis, seega me ei taha äh, neid teemasid siin topelt äh, käsitleda, vaid lisame enda poolt juurde antud teemale, aitäh. suur tänu, sellega on see küsimus ammendatud, tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on kinnise koosolekuga, sellepärast ma palun, et äh, kõik need, kellel ei ole praegu mingeid ülesandeid siin täita, et need siit ruumist lahkuksid. ma arvan, et see kehtib just viimastes ridades istujate kohta. Äh, kas kõigil, kes seal tagapool istuvad, on tõesti ka luba siia jääda? küsib härra esimees. Äh, meil on nüüd ette nähtud äh, arvamuste vahetus uue suursaadikuga Jeemenis. proua Bushait, äh, palun tulge siia ette ja võtke istet.